Uh, good afternoon uh,, ladies and gentlemen. Uh, tere, daamid ja härrad. Teie lahkel loal tervitan meie tööstuskomisjoni koosolekul Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria kahte ministrit, Temenuška Petkovat ning Ivailo Moskovskit. tere tulemast siia tähistame nüüd äh, esimest eesistumiskuud, minu õnnitlussõnad sel puhul. imetlen teie lipsu, härra minister, Bulgaaria liikmed ning mina kanname Bulgaaria lipsu täna. äärmiselt sümboolne on see ning äh, ärgem vältigem selliseid äh, sümboleid, sellepärast et need on väikeseks märgiks meie ühenduse ühtsusest, mis on väga tore ja, ja pealegi see lips on päris ilus. aitäh teile selle eest! jaa. ja nüüd siis äh, meie kuulamise juurde. teen väga lihtsa ettepaneku. kõigepealt paluksin mõlemal ministril proua Petkoval, kes on energeetikaminister, sealhulgas ka energiataristu ning tuumaküsimused, väga olulised meie jaoks, ning siis ja ka härra Moskovskil, kes on transpordi infotehnoloogia ning sideminister ähm, ehk siis telekommunikatsiooni digitaalküsimuste minister. paluksin teil mõlemal teha äh, sissejuhatav sõnavõtt, umbes seitse minutit ja pärast seda toimub äh, mõttevahetus äh, liikmetega ja pärast äh, meie mõttevahetust äh, sooviksin teie kommentaare, teie lõppkommentaare. ja umbes kuu. ja hiljem kohtume järgmiste kahe ministriga, järgmise kahe ministriga ähm, majandusministri, haridus- ja teadusministriga. ja see on plaanis meil hiljem. ja see on esialgu kõik. me oleme oma komisjoni teemadega väga hästi kursis, nii et kõik, mille eest te vastutate, proua Demenuška Petkova, pakub meile äärmiselt suurt huvi ning ootame pikisilmi teie sõnavõttu ning teie prioriteetide tutvustust. palun, teil on sõna. Уважаеми господин Бузък, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Suur tänu! härra Puusek, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, mul on suur rõõm ja au tutvustada Bulgaaria nõukogu eesistuja prioriteete Euroopa Parlamendile, kaasõigusloojale. enne aga, kui me asume üksikasjade juurde, tahaksin teile kinnitada, et meie jaoks on suur au olla esimest korda nõukogu eesistujaks ning olema teadlikud asjaolust, et tegemist on tõesti suure vastutusega. ning äh, me oleme igati oma vastutusest teadlikud, seda kavatseme teile ka demonstreerida. meie peamiseks ülesandeks on jõuda kompromisside ning ühtsuseni kõikide Euroopa kodanike huvides. meie jaoks on dialoog Euroopa Parlamendiga äärmiselt oluline teame, et ainult läbi konstruktiivse dialoogi, läbi konstruktiivse mõttevahetuse võime jõuda oma peamiste eesmärkide ning prioriteetide saavutamiseni. eesistujana seisame me silmitsi erinevate väljakutsetega ja neid väljakutseid pole mitte vähe. iseäranis kehtib see energeetikasektori kohta see on iseenesestmõistetav, sellepärast et see valdkond on äärmiselt tähtis kõikide liikmesriikide jaoks. sõltuvalt sellest, kuidas energeetikasektor areneb, ootab meid ees kas jõukus, meie majandus asub õitsele või vastupidi pärast Eesti ees, edukat eesistumist suuname pilgud tulevikku ning kavatseme teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga. puhta energiapaketi küsimuses. tahame tagada puhta energia kõigile eurooplastele ning Bulgaaria valitsus ning Bulgaaria eesistuja on valmis pidama konstruktiivseid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, anname endast parima selleks, et jõuda kompromissideni, kompromissideni, mida meil on vaja, selleks, et saavutada oma peamised eesmärgid. oma läbirääkimiste kaudu Euroopa Parlamendiga lähtume energialiidu põhimõtetest, et meil oleks turvaline, taskukohane ning süsinikuvaene energia kõikidele kodanikele. energialiit on säästlik ja jätkusuutlik ainult siis, kui võetakse arvesse kõikide liikmesriikide omapärasid. olen veendunud, lugupeetud daamid ja härrad, et see energiapakett on äärmiselt ambitsioonikas ning ainulaadne. seda enam oleme me teadlikud sellest, et üksmeele saavutamine liikmesriikide ja parlamendi vahel ei ole sugugi mitte kerge ülesanne. see on üsna suur väljakutse ning oleme valmis selle väljakutse vastu võtma. meie oleme valmis vahetama mõtteid Euroopa Parlamendiga selle nimel, et kõikide eurooplaste jaoks leida parim lahendus, mis puudutab meie lähenemisviisi ja prioriteete, siis äh, kasutaksin siinkohal võimalust ning mainiksin Energialiidu juhtimise äh, direktiivi ning energiatõhususe direktiivi mis puudutab neid äh, teemasid, siis nende puhul on meil võimalik varsti alustada kolmepoolseid läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. on ka teisi õigusloomelisi teemasid, äh, mis on asjakohased. esiletõstmist väärib siin asjaolu, et Euroopa Parlamendilgi on vaja aega selleks, et äh, energiaturu ülesehituse osas kokkuleppele jõuda. meie kasutame aega ära, et jõuda ühise lähenemisviisini selle küsimuse osas, mis puudutab gaasidirektiivi, siis oleme teadlikud asjaolust, et tegemist on äärmiselt olulise teemaga Euroopa Parlamendi jaoks. see teema mõjutab ähm, väga kõiki liikmesriike. selle teema osas ähm, on meie peamiseks eesmärgiks saavutada üksmeel. püüame leida ühisosa äh, liikmesriikide vahel ja jõuda lõpuks ka selles küsimuses äh, ühise seisukohani. mis on meie peamine prioriteet? Lääne-Balkani riikide integreerimine meie jaoks on väga oluline mitmekesistada allikaid ning äh, marsruute, see on meie energiajulgeoleku seisukohast äärmiselt oluline. ja kui me räägime nüüd, millised on meie Bulgaaria eesistumise raskuskeskmed, siis kavatseme panustada väga palju taristule, taristu puudujääkidele, ainult siis, kui me loome puuduva taristu, saame me tagada varustuskindluse ning kogu piirkonna konkurentsivõime. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. olen igati teadlik asjaolust, et mul ei ole eriti palju aega meie prioriteetide tutvustamiseks. aga mainisin, millised on selle eesistumise nii-öelda kõrgpunktid. kasutaksin võimalust ning rõhutaksin veel kord, et meie kavatseme olla usaldusväärne partner Euroopa Parlamendile ja meie peamiseks eesmärgiks oleks äh, julgem, äh, jõukam ning innovatiivsem Euroopa. aitäh! aitäh teile teie ettekande eest. ja nüüd äh, Ivailo Moskovitši, äh, kes on äh, transpordi infotehnoloogia sideminister, palun. Uh, aitäh, lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed mul on suur au tutvustada Bulgaaria eesistumise eesistujaid, eesistumise prioriteete. püüdleme üksmeele, konkurentsivõime ning ühtekuuluvuse poole kõikides sektorites. tahame tugevdada Lääne-Balkani riikide lõimimisprotsessi selleks, et neil, nendeni jõuaksid Euroopa peamised väärtused kavatseme oma töö koondada neljale peamisele prioriteedile järgnevate kuude jooksul. Euroopa tulevik ning noored, julgeolek ning stabiilsus, digitaalmajandus ja digitaaloskused ning Euroopa perspektiiv ning ühendavus Lääne-Balkanitega. meie üheks eesmärgiks on aasta lõpuks viia dig-, lõpule digitaalse ühtse turu projekt, jätkame tööd digitaalmajanduse vallas ning digitaaloskuste vallas. ilma nendeta ei äh, saa me lõpule viia digitaalse ühtse turu strateegia algatusi. koos oma trio partneritega teeme aktiivselt tööd ning ähm, tagame võtmeteemade osas järjepidevuse et jõuda lõpptulemusena maksimaalse lõpuni, maksimaalsete tulemusteni. tahaksime digitaaltehnoloogia arengule hoo sisse tõugata 5G tehnoloogia kaudu, parandada ühelduvust ning äh, mitme äh, liigilist juurdepääsu. Bulgaaria asub eesistuja tooli ajal, minna digitaalne tegevuskava on äärmiselt tihe. meil on äh, mitmeid äh, algatusi juba käimas ning äh, Euroopa Komisjonilt on oodata ka uusi algatusi, uusi ettepanekuid sellel kevadel. meie peamiseks ülesandeks sel kevadel on jätkata oma tööd ning viia lõpule läbirääkimised elektroonilise side regulatiivraamistiku äh, nõndanimetatud koodeksi küsimuses. kavatseme lõpule jõuda Bulgaaria eesistumise ajal selle protsessiga ning äh, minna veel sammukesegi siis äh, sellega kaugemale, sammukese gigabitt-ühiskonna suunas. see on Euroopa majanduse jaoks tähtis sammuke, sellepärast et see näit-, annab suuna kätte konkurentsi arengutele ning ähm, soodustab investeeringuid 5G-sse ning äh, kiiretesse võimekatesse võrgustikesse. küberjulgeolek on oluline osa kaasaegsest digitaalmajandusest ning ka äh, meie kaasaegsest ühiskonnast ning seetõttu on see tähtsal kohal meie poliitilises päevakorras. püüame jõuda ühise lähenemiseni küberjulgeoleku akti küsimuses, mis annab Euroopa Äh, võrgu ning äh, info teabeturvalisuse ametile ja NISA-le äh, vahendid ning me loome ka kübertsertifitseeri-, sertifitseerimise raamistiku, mis aitab parandada interneti turvalisust ning vähendada turu killustatus Bulgaaria on valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendiga mitte isikuandmete vaba liikumise osas, see on üks osa andmemajandusest, suur osa andmemajandusest, oleme veendunud, et mitteisikuliste andmete vaba liikumine on üks digitaalse majanduse toimimise eeldusi, aitab luua uusi töökohti, milleks on vaja uusi oskusi, selleks, et kasutada ära digitaalmajanduse kogumat potentsiaali, tuleb tagada, et andmed liiguksid Euroopa Liidus vabalt. ja seetõttu peame olema valmis alustama äh, läbirääkimisi, kui Euroopa Parlament on oma muudatusettepanekute üle hääletanud me teame, et meie kodanikel on vaja seda, et elektroonilised sõnumid oleksid konfidentsiaalsed, et oleks tagatud nõndanimetatud e-privaatsus ning meie püüame jõuda kompromissile selleks, et leida õige tasakaal piisava kaitse ning äh, uuendustegevuse edendamise vahel. Bulgaaria eesistumise ajal peaks tulema arutlusele äh, kolm and-, kolmas andmete pakett äh, ja meil on oodata komisjonilt algatust selleks, et vaadata üle avaliku sektori informatsiooni taaskasutuse direktiiv, kavatseme korraldada ministrite mõttevahetuse, et arutada avalikult rahastatud andmete lisaväärtustest, kavatseme seda teha juunikuise ülemkogu ajal. selle paketiga juunikuuse nõukogu koosoleku ajal. tegeleme ka tehisintellekti, robootika küsimustega ning äh, kavatseme koostada äh, nõukogu järeldused ähm, ning kavatseme samuti ka vaadata ka üle Euroopa Liidu äh, domeeni akti. Nende algatuste kaudu vaatame me silma interneti võimalustele ja väljakutsetele, autonoomsed süsteemid, äh, teadusuuringud äh, ja Euroopa Liidu rolli tugevdamine selles valdkonnas on olulised. ja selle aasta alguses ootame me ka õigusloomelisi algatusi äh, innovatsiooni ökosüsteemi kohta online platvormide valdkonnas me tahame reguleerida platvormide ning ettevõtete vahelisi sidemeid ning äh, võidelda kahjuliku online-sisu vastu. tegemist on äh, horisontaalsete, sotsiaalselt oluliste küsimustega, mis mõjutavad erinevaid, mõjutavad erinevaid riike ning äh, äh me oh, plaanime nõukogu pädevates äh, töörühmades äh, intensiivseid arutelusid. arutelud äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku küsimuses on samuti hoogu sisse saamas meie eesistumise ajal ning on selge, et meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid digitaalse taristu, digitaalsete oskuste, digitaalsete oskuste ülemineku ning küberjulgeoleku jaoks püüdleme selle poole, et Euroopa digitaalne äh, poliitiline tegevus kanduks ka Lääne-Balkani riikidesse, tahame tagada lairibaühenduse kõigile. toetame ultrakiiret piiriülest ühendust äh, ning äh, paneme rõhku Euroopa Liidu rändlustasude vähendamisele nende riikidega oleme teinud juba mitmeid kahepoolseid algatusi selles vallas. nagu teate, on meie eesistumise motoks ühtsena oleme tugevad ning olen veendunud, et koos liikmesriikidega ning tihedas koostöös kõigi teiega on meil võimalik teha palju selleks, et saavutada digitaalne ühtne Euroopa. selle eesmärgi nimel näeme vaeva ning äh, jääme lootma teie toetusele. aitäh! suur tänu, härra minister, teie sissejuhatava sõnavõtu eest. ja nüüd ka ministrus, yo me voy a referir eh, a los ámbitos eh, digitales y de las comunicaciones electrónicas eh,. Bulgaaria eesistumine on äh, väga ambitsioonikas, et teil on kõikidel suurepärane haridus, teil on suurepärane äh, see partnerid Euroopa Liidus ja meil kui parlamendministrid teavad seda suurepäraselt, me on tarvis, et sellega tuleksid kaasa kõik liikmesriigid, siia kuuluvad niisugused aspektid nagu litsentside kestvus see omakorda mõjutab väga tõsiselt tehtavaid või esimesel veebruaril toimub meil kolmepoolne kohtumine, see on vist esimene kolmepoolne kohtumine, võin küll eksida, aga vähemalt esimene Bulgaaria eesistumise ajal ja siis on minu arvates äh, väga oluline just äh, kõrgsagedusega fraktsioonid esindavad siinkohal sama seisukohta, on erakordselt oluline et nõukogu, et liikmesriigid öö, mõistaksid selle küsimuse otsustavat tähtsust. me soovime selle teemaga edasi liikuda selleks, et küsimused lahendada, selleks et aprillis öö, jõuda juurdepääsu teema juurde ja ma tänan Bulgaaria valmis-. kava ja päevakorda. pool aastat ei ole sugugi nii pikk aeg, nii et äh, ei pea alustama kohe algusest peale täie kiirusega. sotsiaaldemokraatide nimel härra Krumbatšev. suur aitäh. härra esimees, ministrid, lubage mul ka omalt poolt tervitada teid siin sotsiaaldemokraatide nimel meie ITRE komisjonis. ma olen kindel, et te olete hoolikalt jälginud hääletusi Euroopa Parlamendis mitte ainult seetõttu, et ähm, Bulgaaria on eesistuja, aga te ilmselt teate, et eelmisel nädalal kiideti heaks kolm olulist äh, õigusakti Strasbourgis. parlamendi eesmärgid kiideti heaks peaaegu ühehäälselt kolmkümmend viis protsenti taastuvenergia ressurssidest ja kolmkümmend viis protsenti. või tähendab, see on vastuolus sellega, mida arvab nõukogu. kolmkümmend protsenti ja kakskümmend seitse protsenti taastuvenergiaallikate puhul ma olen kindel, et te mõistate, et saab olema väga keeruline ülesanne saavutada tasakaalu nende eesmärkide vahel. mõlema eesmärgi puhul eh, sotsiaaldemokraadid soovisid neljakümneprotsendist eesmärki ja veel üks eesmärk, mida arutati, aga mille puhul ei saavutatud konsensust, oli nõndanimetatud siduvad eesmärgid liikmesriikidele. Äh, esimese programmi puhul olid meil siduvad eesmärgid ja ma leian, et äh, see programm mängis olulist rolli. kui liikmesriigil on konkreetne eesmärk ette seatud, siis ta täidab seda. aga paljud liikmesriigid ei täitnud oma varasemaid eesmärke ja nüüd on seadnud endale uued eesmärgid, see on natuke veider. ja veel üks asi, mida tahaksin mainida. energialiidu juhtimise määrus ja ühendavus. nagu teate, meil on ambitsioonikad eesmärgid taastuvenergiaallikate puhul ja see toob kaasa jällegi suured probleemid probleemid seoses ühendavusega. kümneprotsendist eesmärki ei ole veel saavutatud, aga nüüd räägime juba viieteistkümnest protsendist ühendavusest. ja seda mainiti kolmandas juhtimise raportis, mida ühes valdkonnas oleme takerdunud, siis see ei tähenda ju, et me peame peatama töö ka teiste teemavaldkondadega on teisi, ma mainiksin, et Nord Stream kaks ei ole ainus projekt, mis puudutab gaasiülekandeid. ja nüüd pöördun minister Mususid, siis eh, parandaks suht-, jõudnud väga tormisele merele, see on tõesti väga keeruline teemavaldkond. ja tahaksin küsida, kuidas te kavatsete arvestada nende omapäradega, toob rohkem ühtsemale lähenemisviisile, peaaegu et tsentraliseeritud lähenemisviis energeetikale. ja minu fraktsioon ei nõustu tingimata selle suhtumisega, aga kuidas teie kavatsete läheneda asjale ja leida konsensuse läbirääkimiste käigus nõukogus? ja millises suunas see konsensus teie arvates liiguks? Äh, oleks tõesti ülimalt edukas, kui te saavutate selle kuue kuu jooksul, aga ma kardan, et te peate selle edasi andma järgmisele eesistujale või eesistujatele. ja küsimus härra ministrile jätkuks sellele, mida ütles Pilar Castello, telekommunikatsiooni valdkonnas ma olen raportöör Pereki teemal ja koos oma kolleegiga soovime saavutada järjepidevat lähenemist. me ei taha tekitada kaootilist lähenemist tuleviku suhtes ja seetõttu usungi, et Euroopa Parlament ulatas käe reaalsusele, reaalsusele liikmesriikides. võib öelda, et oleme püüdnud toetada nii palju kui võimalik liikmesriikide majandusi ja ühtlustada seda suurt telekommunikatsioonipaketti. kas te võite öelda, et on olemas nõukogus konsensus selles valdkonnas? kas teie arvates oleks realistlik arutada neid teemasid teie eesistumise ajal? kas on võimalik, et kogu ka pakett on aprilliks valmis ja teie olete just see eesistuja, kes selle paketi lõpuni viib. aitäh! suur tänu, tahaksin ka ALDE poolt tänada eesistujat, et olete siia täna tulnud ja arutate neid teemasid meiega, me kõik oleme oodanud seda arutelu, et mõista paremini Bulgaaria eesistumise prioriteete. nagu üks kolleegidest mainis, meil on äh, eelmine nädal parlamendis heaks kiidetud mitmed suured õigusaktid ja arvestades energiapaketi ulatust äh,, me tõesti oleme olnud surve all, et heaks kiita need olulised õigusaktid ja võib-olla saaksite olla natukene konkreetsem seoses ajakavaga ja teiepoolsete ootustega. ehk siis millal võib oodata eesistuja poolt läbirääkimiste alustamist parlamendiga, arvestades seda, mis eelmisel nädalal heaks kiideti. me kõik oleme väga suure surve all seetõttu, et äh, järgmisel aastal tulevad Euroopa Parlamendi valimised ja realistlikult võttes on meil võib-olla kaksteist kuud aega nende õigusaktide vastuvõtmiseks. nii et, äh, proua Petkova, võib-olla saaksite konkreetsemalt öelda, millal võib oodata läbirääkimiste alustamist nende oluliste õigusaktide teemal ja milline on eesistuja ambitsioon nendega seoses. jah, ma saan aru, et on väga riskantne hakata spekuleerima, aga võib-olla te olete siiski mõelnud teatud edu kriteeriumidele, mille põhjal otsustada, mida te oma eesistumise lõpuks soovite saavutada ja eriti siis minu küsimus seoses nende kolme õigusaktiga seoses. aitäh, nüüd läheme muude kõnelejate juurde ja paluksin sõnavõttudes teha lühemalt Herr Sorinja. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Eh, tegemist on kuue kuuga, mille vältel eh, fin-, finantsraamistik pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, see saab olema väga keeruline ja väga põhjalik tegevus, kuid siin on terve rida momente, mis on juba tänaseks selged Te rääkisite konkurentsivõimest, mina rääk-, tahaksin rääkida ka ühtekuuluvusest. see tähendab seda, et ebavõrdsust oleks vähem. see tähendab, et me peame äh, rakendama konvergentsimeetmeid. see tähendab äh, mitte ainult seda, et rikkalt kantakse finantsvõimalusi üle vaestele, vaid see tähendab tegelikult sünergiat, see tähendab seda, et need, kellel on täna vähem võimalusi töökohti eh, luua, saavad tuge ja tänu sellele saavad nad senisest parema majandusliku taseme ja see eh, aitab kaasa eh, Euroopa Liidu terviktoimimisele. kuidas te seda endale tegelikult praktikas ette kujutate, kui me räägime äh, teie peateemade, eh, esistumise peateemadest nagu energiad, intelligentne liikuvus. see puudutab terve rida digitaalseid küsimusi, siis puhas energia samamoodi, nagu ka niisugune teema, mis teile on oluline, ehk meie noored. ja digitaalvaldkonna areng. kuidas te tahate siis selle aja jooksul saavutada konvergentsi, mis peaks olema tegelikult kõige alus, sest konvergents võimaldab ju seda saavutada, mis on mõeldud inimeste hüvanguks. me peame juba täna, tänaseks olema võimeliselt. Благодаря, господин председател suur tänu, proua Petkova, härra Moskovski. tahaksin ka valdkonnas kui ka energeetikas. Bulgaaria eesistuja on välja töötanud oma mitmekesistamine ja tarnemarsruutide mitmekesistamine on üks prioriteetidest ja sellest keskuse ja ühenduste loomine õigusakte, mida sellega seoses kaalutakse, aga räägime siin investeeringutest ja nii edasi, aga selleks, et tagada digiturvalisust, tuleb alustada, aitäh! ja suur tänu mõlemale ministrile. mul on küsimus proua Petkovale. esiteks ülemkogu järeldused tuginevad väga tugevalt just nendele ülemkogu järeldustele, mis nüüd öö, äh, ulatuvad juba kolme poole aasta taha. nii et kaks tuhat neliteist on peaaegu et eelmine sajand energeetika valdkonnas eelmine aasta päikeseenergia, oktoobrist kaks tuhat neliteist on väga palju muutunud, aga ikkagi nõukogu tugineb nendele ülemkogu järeldustele väga üksikasjalikult. minu küsimus on, et äh, kas teie arvates need järeldused ei ole praeguseks täielikult vananenud pool korda rohkem ja SKT-st protsendina isegi neli korda rohkem kui Euroopa, kas need eesmärgid, mis ei ole väga ambitsioonikad ja mille nõukogu on seadnud, kas need ei ohusta meie juhi positsiooni äh, ja äh, kuidas see arvestab parlamendi ambitsioonidega? suur tänu, härra esimees no,. kas äh, olete valmis vastama küsimustele, esitama omapoolsed kommentaarid? Euroopa Liidu majanduse ning Euroopa Liidu kodanike jaoks pidada selleks, et meie seisukohti lähendada ning jõuda maksimaalsete võimalike tulemusteni, kõimisi pidada selleks, et äh, meie seisukohti lähendada ning jõuda maksimaalsete võimalike tulemusteni äh, kõikide Euroopa kodanike jaoks. aga nüüd konkreetsemalt, mis puudutab taastuvenergia allikaid ja energiatõhususe eesmärke, siis nagu ma ütlesin, õige pea algavad kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Parlamendiga kõikide nende teemade küsimuses ja nende kolmepoolsete läbirääkimiste käigus töötab äh, Bulgaaria eesistuja konvergentsi ning maksimaalse edu nimel kõikide teemavaldkondade puhul. Äh, härrad Korumbašev, Peterson äh, ja teised. äärmiselt huvitav, äärmiselt oluline on see, et meie eesmärgid oleksid saavutatavad ning põhjendatud. see on oluline. see peaks olema üks meie prioriteetidest. küsisite kõikide liikmesriikide eripärade kohta loomulikult kõik liikmesriigid on erinevad usume, et energialiit on jätkusuutlik ainult siis, kui võetakse arvesse kõikide liikmesriikide energiasegusid. härra Rutšefi küsimus süsteemide vahelise ühenduvuse kaudu äh, Kagu-Euroopas see on väga oluline teema, mis on seotud ka selle piirkonna turvalisusega ning konkurentsivõimega. see on väga oluline teema, mis on seotud ka selle piirkonna turvalisusega ning konkurentsivõimega arendati koostöös Euroopa Komisjoniga, tegemist on Euroopa projektiga, mis annab meile võimaluse mitmekesistada gaasimarsruuslik, et äh, selle äh, nimeks on pandud Balkan. kui me tahame selle projekti, kui me selle projekti ellu viime, siis me suurendame oma varustuskindluset äh, Bulgaaria geograafiline asukoht tähendab seda, et Bulgaaria on peamise marsruudi keskmes, aga tegemist ei ole mingi riikliku projektiga, tegemist on projektiga, mis on mõeldud kõikidele eurooplastele. härra Petersoni küsimus. härra Peterson soovis, et ma räägiksin täpsemalt ajakavast ning äh, sellest, kuidas me oma tööd teeme. esimene äärmiselt oluline pakett hõlmab juhtimise määrust, äh, siis äh, taastuva energiaallika direktiivina energiatõhususe direktiivi. selle paketi osas oleme valmis alustama parlamendiga läbirääkimisi selle kuu lõpus. siis saavad kolmepoolsed läbirääkimised pihta hakata. mis puudutab energiaturu ülesehitust, siis ma arvan, et Euroopa Parlamendil peaks olema rohkem aega konsensusele jõudmiseks kasutame seda aega ära selleks, et jõuda ühtse lähenemisviisini ühe teise väga tähtsa äh, määruse puhul, nimelt Aasseri äh, puhul. meie peamine eesmärk on äh, mitte lasta hool raugeda ning jätkata läbirääkimisi meil on vaja horisontaalset lähenemisviisi, sest et kõik teemad on küll väga spetsiifilised, kuid äh, nad on kogu teemavaldkonna puhul kõigil, kõik oma tähtsusega. ja teema on väga paljuhõlmav. ja kui on küsimusi, millele tahate hiljem vastata, siis seegi on võimalik, aga nüüd on ja suur tänu ja suur tänu proua Pilar de Castillale peamiseks eesmärgiks on 5G arendamine, nutikas internet, autonoomne gaas. ja kui me vaatame nüüd seda teekaarti, mille oleme koostanud, peame tegema rohkem koostööd, sünkroniseerima oma tegevuse selleks, et saavutada need tulemused, peavad kõik, on kõikidel liikmesriikidel paraku spektri kasutamise küsimustes. sama probleemi võib täheldada ka teistes liikmesriikides. sest et äh, meil on veel kasutamata ressurssi 4G osas ja see tähendab seda, et me peame kiiresti tegutsema selleks, et rohkem spektrit vastuvõetavat äh, ning äh, vajaliku tasemega taristut, äh, konsensuseni ning viia see ülevaatamise protsess lõpule. teema tõsi, rändlustasud. rändlustasud kolmandate riikide ning Euroopa Liidu vahel me teeme seda ka eesistujana ning kõikide Euroopa institutsioonide heakskiidul. väga tore on Joonias Serbias, siis äh, peab ka telefoniga kõnelemise eest maksma rändlustasusid umbes nelja euro ulatuses ühe minuti kohta, mis on, asuvad reisima kas turistidena või ärieesmärgil. siis oleks tagatud neile härra Sorinio küsimus. ning aitab meil parandada digitaalse algatuse rakendamist, ühtlustada rohkem standardeid, selleks, et saaks toimuda digitaalne üleminek. on veel täiendavaid paindlikke, aga ülesehitus, operatiivsüsteemid. minu arvamus on järgmine. tundunud, et meil õnnestub tagada selline baastase, mis aitab kaasa adek- või turvastandard sertifitseerimine kõik need on teemad, mis tulevad aru, peame rohkem pingutama. suur tänu! meil on veel neli-viis minutit aega, nii et kui keegi soovib esitada veel mõne küsimuse, meil toimus variraportööride kohtumine turu ülesehituse teemal. Ähm, lugupeetud minister, teil on, tahaks äh, piiriülest äh, energiaturgu ka Kagu-Euroopas äh, nii et teie eesistuja, Austria eesistuja, Rumeenia äh, tagavad meile tõelise võimaluse järgmise pooleteise aasta jooksul elektriturgu edasi arendada Beneluxi piirkonnas, nii et kui me kasume teie, kasuvaheline organisatsioon on läbi viinud ühe uurimuse Euroopa jaoks ning ähm, minu jaoks üllatavalt tuli välja, et Bulgaaria ning Portugal ja võib-olla osa Hispaaniast Äh, on kõige kulutõhusama päikesepotentsiaalina. meil on kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, siduv eesmärk. Äh, Luksemburg peab ostma statistilist üleminekut ähm, Luksemburg, Holland. miks siis Bulgaaria ei näe siin võimalust ning anda kaardid nendele riikidele, kes on äh, maha jäämas. Bulgaaria võiks äh, igati veit-, võitjana välja tulla sellest kiirest äh, taastuvenergiale ülemineku protsessist. esimees, nii palju kui ma aru saan, on küsimus suunatud proua minister Temenuška Petkovale, kes vastutab energeetikaturu eest loomulikult digitaalpäevakord on väga oluline, meil on ähm, arukad võrgustikud, on ähm, selle vastata. suur tänu! austatud härra Turmes, tegemist on väga tähtsa küsimusega, see teema on väga oluline. meie eesmärk oli kuusteist protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks täitsime selle eesmärgi kahe tuhande kolmeteistkümnenda ning Bulgaaria eesistumise ajal kasutame siis ära oma kogemusi kõikides aruteludes. võin teile vastata, et tegemist on järjekordse sammuga, mis on meil plaanis. okei okay.. I understand there is no kui ma aru saan, siis rohkem küsimusi pole meie publikult, nii et suur tänu meie ministrite jooksul koostööd teha. veel kord suur tänu teile ning tervitan nüüd siin meie ees veel kahte ministrit. Uh, well, uh, next ministers in front of us. niisiis, järgmised kaks ministrit, Krasimir Valtšev, kes on haridus- ja teadusminister olge lahked, palun, teil on sõna. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, tutvustan teile veel meie ministrit, tere tulemast siia Euroopa Parlamenti, minister Kala Nikolov, kes vastutab majandusportfelli eest, meie ütle pakub iseenesest ja siis ähm, härra Krasimir Valtšev, haridus- ja teadusminister. meile pakuvad iseärani, pakub iseäranis huvi teadusuuringute valdkond. ütlesite ähm, seitsme, maksimaalselt kümneminutise sissejuhatava sõnavõtuga. kõigepealt saab sõna härra Kara Nikolov ja siis äh, härra Valtšev ning siis alustame arutelusid mõlemal teemal. kõigepealt palun, minister Karanik. suur tänu võimaluse eest tutvustada meile oma esistööstus kosmospoliitika arendamiseks, selleks, et saavutada parimaid tulemusi ja säilitada järjepidevus, tahaksime jätkata eh, head tööd, mida teeb president presidendi esistaja trio ja ka üheteistkümnenda aasta suhtes. aga poliitilised arengud viimaste aastate jooksul ja ka süstemaatilised probleemid, mis on tekkinud ülemaailmse finantskriisi tulemusel, on selgelt näidanud vajadust reformide järele. selleks, et luua pikaajaline, et toime tulla väljakutsetega, mis meie ees on ja kiirete tehnoloogiliste muutustega, mis toovad kaasa ka kiired majanduslikud muutused ja arvestades olemasolevaid takistusi meie tööstuse ees, selle kõige ületamiseks on tarvis aktiivset ja võtab üle Euroopa Liidu eesistumise väga olulisel ajahetkel. kätte on jõudnud integratsiooniprojektide aeg me oleme teadlikud, et kuus kuud ei ole pikk aeg, aga me oleme veendunud eurooplased ja taas osaledes ka ühtsete poliitikate ja lahenduste väljatöötamises, mida pakkuda Euroopa kodanikele. oleme realistlikud ja oleme teadlikud nii oma tugevustest kui ka nõrkustest ja tahaksime omalt poolt olla aus vahe ning arvestades asjaolu, et parlamendiliikmed on vahetult valitud Euroopa kodanike esindajad. me töötame ka järjepidevuse vaimus, sest mm, edu saavutatakse alati vaid ühiste pingutuste tulemusel. inimestest, kes mõtlevad samamoodi meiega. Te olete teinud palju Euroopa Liidu tööstuspoliitika arendamiseks ja meie omalt poolt püüame parandada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ja looda on nüüd välja töötatud tööstuspoliitika komisjoni teatis ja see hõlmab tervet hulka poliitikaid, mis on suunatud tööstuse konkurentsivõimele. me püüame seda lähenemist edasi arendada ja töötame majandusprobleemidega ja tugevdada Euroopa konkurentsivõimet, on tarvis ühtset tööstuspoliitikat, mis põhineb tihedamal koostööl Euroopa Liidu ja siseriiklike poliitikate vahel. seetõttu on tarvis formuleerida ka ühised pikaajalised tööstusarengu eesmärgid. meelitada investeeringuid on tarvis äh, etteaimatavust, prognoositavust pikemas perspektiivis ja seetõttu on äärmiselt oluline selle poliitika pikaajaline olemus. meie globaalsed partnerid ja konkurendid juba rakendavad selliseid strateegiaid. Noh, käib ka innovatsiooni kohta, mis on eeltingimus kestlikule arengule ja majandusest lisandväärtuse loomisele. teadmistemahukate majandussektorite arendamine tugevdab Euroopa konkurentsivõimet. peame äh, keskenduma innovatsioonile ja investeeringutele selleks, et äh, säilitada, äh, hoida Euroopas andekaid inimesi. me peame süvendama ka ühtse turu integratsiooni, kaotama takistused ettevõtlusele, motiveerima juurdepääsu rahastamisele VKE-de jaoks, tagama juurdepääsu turgudele kolmandates riikides, parandama kutseala Euroopat konkurentsivõimelisemaks. kui me tahame meelitada siia kõrgtehnoloogilisi investeeringuid ja sisse viia ka uusi tootmistades kõiki neid tegureid, keskendume nii ametlike kui mitteametlike konkurentsivõime nõukogude äärmate küsimuste kallal, mis on seotud Euroopa tööstuse ja ettevõtjatega. nõukogu tervitab komisjoni äh, idufirma stiimuleid VKE-dele, äh, startup idele ja scale-up idele selleks, et äh, luua pikaajaline tööstusprogrammi tõhususe kohta. me jälgime hoolega Euroopa kosmosepoliitika arengut. peamised arutatavad teemad on Euroopa kosmosesektori konkurentsivõime eh, ülemaailmses skaalas vaadatuna, tööd Euroopa Parlamendiga, et alustada läbirääkimisi Euroopa kaitsetööstuse algatuse üle. meie sooviks on, et see algatus saaks heaks kiidetud, puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend vahehindamist ja üheksand-, aastat raamprogrammi. seal on selgelt öeldud, et järgmine raampro-, soovime kõiki neid tulemusi kasutada edasiarenduseks, ITER on samuti väga oluline globaalse majanduse ja teaduse seisukohast, Euroopa Liit, India, Jaapan, Lõuna-Korea, Venemaa, USA, ITER-i direktor professor Pigon, loodame ka temaga koostööle et ähm, hallata paremini kulusid ja optimeerida tööd. ja järeldused, mis puudutab Jaapani ja teiste partneritega, mis puudutab äh, tuumaenergia uurimisportfelli, siis ma usun, et nii teie kui liikmesriikide jaoks on äärmiselt oluline kiiresti ja sujuvalt äh, edasi minna tõlmatlusse. arvamuse saamiseks Euratomi määruse kohta. Bulgaaria korraldab terve hulga olulisi teadusuuringute ja arendustegevuse üritusi ja ma terviseuuringute infrastruktuuri kakskümmend kaks, kakskümmend kolm märts Sofias või siis äh, juhtalgatus äh, Conference Food 2030, mis ähm, puudutab äh, toidu tulevikku, tervislikku toitumist, toiduressursse ja aitäh! suur tänu, minister, nüüd läheme edasi arutelu juurde Rahvapartei poolt kolleeg. tänan, lugupeetud esimees, suur tänu ähm, härrased ministrid, minu küsimus on suunatud härra Krasimir Valšile, äh, mis puudutab innovatsioonivaldkonna raamprogrammi. me, meil on hea meel Bulgaaria eesistumise äh, üle, sellepärast et ähm, väga hea on, et äh, meil on arutelu innovatsioonilõhe üle Euroopas, enne kui hakatakse programme esitama. me peame sellest innovatsioonilõhest üle saama, see on üks meie prioriteete viisteist aastat olen koos kolleegidega töötanud ähm, instrumentide osaluse laiendamise teema kallal ja selles kontekstis leian ma, et oluline oleks, et te tutvust, tutvustaksite STOA parlamendi uuringute äh, teenistuse uuringuga äh, teadusuuringute lõhe küsimuse teemal Äh, Euroopa Liidu viisteist äh, riiki ütlevad, et, äh, et kõik, aga on alati käinud ümber palava pudru ja teemast, õigest teemast ei ole keegi rääkinud. komisjon jäi äraootavale seisukohale ja pisut kõhklevale seisukohale, kuivõrd see oleks tungimine liikmesriikide pärusmaale, aga kas oleksite päri sellega, et selle pro programmiga äh, vaadatakse ka reformiprogramme teadusuuringute ja taristu teemal. olgem ausal määral, võiks programm siis aidata kaasa positiivsele arengule. tipptase ei ole mitte ainult teaduslik tipptase, vaid see on seotud ka juhtimisoskustega, näiteks et saaks osaleda mõjukates konsortsiumites Euroopas aga kõike seda saab toetada, kui liikmeriik otsib tipptaseme programme aga ja lähtutakse Euroopa alustest, aga siis äh, lisatakse vahendeid struktuurifondi vahenditest institutsioonile ja ka otseselt raha, mitte ainult sellest, kust raha saada, vaid äh, räägitakse ka sellest, äh, kas see toob kaasa mingisuguse institutsioonilise muutuse või toob kasu noorematele põlvkondadele. kas ähm, suurriik nagu Bulgaaria võib-olla võiks võtta liidrirolli selles osas? nende instrumentide osas, mida võiks vist riigisisestesse reformialastesse aruteludesse. suur tänu, kolleeg, küsimuse ning kommentaari eest. härra Marta, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, härra esimees. jah Äh, ma ei ole kindel, kas kõik on minuga päri meie fraktsioonis, aga jah, äh, see on ainult minu mure. Äh, suur aasta Bulgaaria jaoks Euroopa eesistumine ning härra majandusminister, ütlesite, et tahate parandada tööstuse konkurentsivõimet. väga tore uudis, mul on hea meel selle üle. Euroopa Parlament on ähm, kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kõvasti vaeva näinud selles valdkonnas Äh, kolmandate riikide staatus, Hiina, äh, kolmandad turud ja nii edasi ja nii edasi, väga äh, tülikad teemad ja nüüd esitaksin ma teile küsimuse, mille esitasin tegelikult teie kolleegidele, kes kõnelesid enne teid. ta ei vastanud mulle küll täpselt, aga jah, suur aasta, Bulgaaria võtab sel aastal seitseteist pluss üks rühma kuusteist pluss üks äh, rühma ja äh, tegemist on siis äh, Euroopa teem-, maa pinnal toimuva kohtumisega Euroopa e-, reeglite kõrval räägime Budapesti, Belgradi raudteest ning teie enda riik olete kuusteist pluss üks raames öelnud, et peaks tulema vabakaubandusala Hiinaga me oleme palju teinud tööd selle nimel, et meie konkurentsivõime jääks alles, et kõik saaksid eh, nii-öelda võidelda võrdsetel alustel, aga see vabakaubandusala läheks meie see pingutustega vastuollu ja te teate väga hästi, et komisjon tunneb õigusega tõsist muret eh, selliste välisinvesteeringute pärast eh, ja ühenduse väliste investeeringute pärast ähm, sellisesse tundlikusse sektorisse nagu transpordisektor või digitaalsektor. nii et äh, õigusega küsin ma teilt, et äh, selle poole aasta jooksul, millised on teie seisukohad, kui äh, teate, et komisjon nii-öelda jutumärkides võib-olla töötab teie huvide kuusteist pluss üks rühma vastu? siis ma, see on tegelikult üsna vastuoluline, et kuusteist pluss üks äh, rühm tegutseb selles suunas küsimuse eest. poliitiline investeeringute teemaline äh, arutelu, pidades silmas investeeringuid teadusuuringute valdkonda ning ähm, küsimus, kas äh, tuleks äh, lähtuda, sellised äh, arutelud on tulekul, olen kuulnud ka teistelt ministritelt, et, et ka nende riikides on sellised arutelud plaanis ja meie kavatseme algatada arutelu järgmise raamprogrammi üle, konkreetsemalt teabelõhe küsimuse teemale ning sellele, et vähem esindatud riigid peaksid samuti esindatud olema. me tahaksime murda lahti need nõndanimetatud sület-, suletud klubid, me tahaksime aidata teistel osalistel samuti liituda. Äh, eks siis näime, näis, millise ettepaneku komisjon juunikuus teeb. Äh, kavatseme luua tõelist sünergiat struktuurifondi vahendite ning raamprogrammi vahel selleks, et saavutada suuremat mõju ähm, teadusuuringute tulemuste suuremat mõju ühiskonnale ja see kindlasti on üks osa ka ka äh, ülemkogu järeldustest. Äh, teadusuuringute taristu parandamist Bulgaarias ning loome äh, tipptaseme keskusi ning kavatseme luua ka piirkondliku teadusuuringute infrastruktuuri, edendada seda. minu jaoks on tipptaseme ning koolituse edendamine, et nad saaksid distsipliin, distsipliinide vahelises arengus ka kampa lüüa. suur tänu, et andsite meile võimaluse oma teadmisi ja teie kommentaaridega laiendada. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu küsimuste-vastuste eest, kordan üle ähm,. suur tänu teie külastuse, teie vastuste eest. tööstus, VKE-d ähm,, kosmos, teadusuuringud ehm, olid meie teemad täna mis poole aasta jooksul oma viimase kolme poole aasta tööd ning äh, tuleb äh, võimalikult kiiresti seda tööd ka jätkata, enne kui ametiaeg otsa saab. nii et ähm, suur tänu teile ning kallid kolleegid, järgmine teema komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust kolmsada nelikümmend seitse aastast kaks tuhat kolmteist seoses Euroopa Liidu ühishuviprojektide loendiga. nõndanimetatud ühishuviprojektid. proua Katariina Sikkov Euroopa Komisjoni energia peadirektoraat, ähm, osakonna juhataja. tahaksime teiega sellest teemast rääkida, teil on ka ettekanne. tegemist on äh, arvamuse vahetusega komisjoni esindajatega ning äh, komisjoni üles kutsutud esitama delegateeritud akte ähm, ähm, vastavalt äh, määrusele Euroopa, Trans-Euroopa taristu valdkonnas. Euroopa Liidu ühishuviprojektid, võtmetähtsusega taristuprojektid, piiriülesed projektid, mis ühendavad Euroopa Liidu riikide energiasüsteeme. Need peaksid aitama Euroopa Liidul saavutada energiapoliitika eesmärke ning kliimaeesmärke, tagama meil taskukohase turvalisuse, turvalise energia kõikidele kodanikele ning süsinikuheitmete vähendamise lähtuvalt Pariisi kokkuleppest. iga kahe aasta tagant koostab ähm, komisjon uue Euroopa Liidu ühishuviprojektide loendi. palun, proua parlament siis ähm, ähm, teostab järelevalvet komisjoni volituste üle kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal palusime meie järelevalveprojekti perioodi pikendamist kahe kuu võrra, et oma tööd korralikult teha ning see periood lõpeb siis kahekümne seitsmendal märtsil kaks tuhat kaheksateist. kallid sõbrad, igasuguste vastuväidete tõstmise tähtaeg ITRE komisjoni liikmete jaoks seoses selle delegeeritud aktiga on kahekümne kuues jaanuar kell kaksteist päeval. kuni selle hetkeni võite esitada siis vastuväiteid. oleme siis valmis kuulama, mis teil on öelda, proua Tšekov, ja teema on loomulikult meie jaoks oluline. palun, proua, teil on sõna. Thank you very much, president. tulevikku, siis äh, üle-euroopalise võrgupoliitika esimene edu on juba nähakse aastaks sellisel juhul oleks ähm, suurem osa liikmesriike esindab, tõenäoliselt siis kahe tuhande kahekümne teiseks aastaks oleme gaasi jaotusvõrguga jõudnud soovitud tulemuseni. enam saaks suunata taastuva energia sealt, kus seda toodetakse, sinna, kus seda kasutatakse, nii võrku kui majapidamisteni. elektrivaldkonda, gaasivaldkonnas me näeme projekte, mis omavahel konkureerivad, need konkureerivate projektide puhul äh, see Äh, projekt, mis siis peale jääb lubadest, keskkonnalubadest, kui äh, keskkonnaluba ei anta, siis on kõik, lähtume me sellest. ja teiseks, ühishuviprojektide loend ei ole nii-öelda grantide loetelu, me eeldame, et turg või siis äh, nõndanimetatud Juncker plaani kaudu. aga suurem osa tuleb teha ilma tuleb teha võimenduse kaudu ilma piirkonnas, Bulgaarias, Poolas. seda sellepärast, et gaasiprojektide kallal on tööd tehtud pärast. aitäh, härra juhataja, ütleb härra Siika, ma tänan Euroopa Komisjoni esindajat, et ta on selle arutelu juures ja ma loodan, et algoritm, meetod sidususe mõttes oleks ju kena ja osade detailide osas küsisid teie käest. ma tahaksin samuti ka teada, äh, millised olid need äh, indikaatorid, mis oli projekt, talvel võib ka olla miinus kakskümmend kraadi külma Austrias, äh, Ungaris võib olla ka ausalt öeldes väga karm talv, Rumeenia, Poola ja nii edasi on riigid kus seni eh, tegelikult lahendusi veel pole leitud selleks, et tagada energiatarnekindlus. kui me te niimoodi otsustate, siis energiatarnekindlus eh, teeb olukorra, energiatarnekindluse saavutamine teeb andke andeks, minu arvates oleks olnud hea, kui me oleksime saanud nendele küsimustele vastused enne, kui te koostasite ühishuviprojektide nimekirja istume siis ühislaua taha, vaatame ühiselt äh, esitatud projekte ja siis vaatame, mida me valime, e, kui me oleme, siin on mitmeid variante, abc variandid. aga kui me oleksime saanud varasemalt neid asju arutada, siis mul ei oleks pruukinud täna. härra äh, esimees, äh, vaatate sinna äh, geograafilise ka geograafilist vasap-, vasakpoolt olen siin pisut üksi, aga vasakpoolsetel jah, on päris äh, raske, kui mitte. meil on siin nimekiri, mis on lihtsalt toodud, kuskilt mujalt välja toodud ja kas seda võib nimetada tõesti ühishuviprojektideks, kus see ühishuvi on? see ei ole mitte mingisuguse huviprojektiga, nii et teie nimekiri ei ole väärt. okei okay.. ja äh, ühe, üle üheksa suutlikkus nii-öelda. ma tahaksin, et need valikud, mille me langetame, ikkagi oleksid kooskõlas nende eesmärkidega, mille oleme ise püstitanud. Pariisi kokkulepe, koks, kopp kakskümmend üks, te teate jällegi, äh, et äh, Hispaania puhul äh, Algeeria gaasiga on tegemist, frakkimise tulemusega tulev, tulemusel tulev ka Euroopa kodanik sellest. meie isegi, valitud esindajad, ei saa sellest nimekirjast mõhkugi aru ja milliseid küsimusi hakkab esitama kodanik kas teie võtsite arvesse seda, mida kohalikud valijad on tahtnud, mida on kodanikuühiskond tahtnud, Euroopa kodanik ja nii edasi ja nii edasi. mina leian, et selle ühishuvi pro-, kes, kes sellest kuriteost kasu saab uh,? Thank you very much. suur tänu. kas on veel sõnasoovijaid? keskelt või paremalt poolt äh, Äh, sellest vaatenurgast ei ole asi, ei ole vaade päris tasakaalus. ja täisarutelu ITRE komisjonis ilmselt äh, näeb välja natuke teistmoodi. aga me oleme aruteluga algust teinud ja paluksin nüüd teie vastuseid. suur aitäh! küsimuste ja kommentaaride eest. võtaksin need ükshaaval, aga võib-olla mõnedele võib vastata ka üldisemate kommentaaridega protsessi ja muu sellise kohta. kõigepealt kogu analüüs on tehtud lähtudes stsenaariumist, kus meie eesmärgid taastuvenergiaallikate äh, ja energia osas on täidetud kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid. et need on täidetud. nii et mis tahes analüüs, mille meie oleme läbi viinud, energiatõhusus, taastuvenergia eesmärgid, need on täidetud ja lisaks sellele kõik Euroopa Liidu seadusandlusest äh, kogu Euroopa Liidu seadusandlus peaks olema samuti paigas pigem varem kui hiljem. nii et see on vägagi ambitsioonikas stsenaarium, mille valguses toetunud hinnangu andmisel need viitavad energia- ja kliimapoliitika kolmele sambale, ehk siis siseturu lõpuleviimine, mille puhul me vaatame, millised on hinnad, mida meie kodanikud maksavad kas elektri või gaasi eest, ja kui me näeme, et hinnad kui mujal Euroopas, siis seal me peame vajalikuks äh, tuua konkurentsi sellesse piirkonda ja konkurents aitaks hindu langetada ja saada. ja see võimaldab äh, klaipeda laevatasud paari aasta jooksul tagasi maksta. on juurdepääs konkurentsivõimelitele, võimelistele hindadele ja kulusääst on umbes neli miljardit eurot, nii et jällegi elektri- ja gaasiarveid nii palju siis äh, siseturu ja hinnaerinevuste kohta, mida võib märgata eriti gaasi vallas. seda, et on alternatiive, mida võib-olla ei kasutata tingimata välja arvatud kriitilises olukorras, nii et see ei tähenda tingimata gaasi puhul äh, võrk enam-vähem kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saab valmis, elektri puhul vajadusetasid nüüd siis äh, üksikasjalikumad kommentaarid. ma ei saa loomulikult võtta, mm, see oli üks oluline märkus. dialoog, mis meil toimub sidusrühmadega, siis nagu juba mainisin, me oleme lähtunud sellest, et äh, kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid on täidetud kodudes tuled põleksid, tuba oleks köetud ja et taastuvenergiaallikad suudavad täita kolmekümne protsendise eesmärgi. kulutulu analüüsi osana oleme vaadanud ka mõju keskkonnale ja kliimale, peerimine. ja seepärast ma ütlengi, et lähenemisviis on olnud järjekindel ja alati on sellised grupeerimised olnud ja seetõttu on ka väga konsensus selle suhtes, mida Euroopas on tarvis teha ja et äh, üha prioriteetsemaks peaks muutuma just elektriprojektid. mis puudutab konkureerivaid projekte, varustuskindlus aitavad tuua turule odavamat elektrit või gaasi ja Äh, sellisel juhul tavaliselt piisab ühest projektist. aga iga paari aasta järel me vaatame nimekirja üle ja mm, kulud kasv mingi projektiga seoses vaadatakse, kulu tõuseb, aga kasu jääb samaks, siis võib vabalt juhtuda, et prioriteet ei ole nii-öelda ühiskondlikust vaatenurgast enam jätkusuutlik. tavaliselt perspektiiviga kakskümmend, kolmkümmend aastat ja mõnede taristu objektide puhul isegi kuuskümmend aastat. jah, see on tõsi, aga turg peab hindama ja turg enamikul puhkudel maksab investeeringu eest, turg peab siis hindeid ja, ja et kas äh, ja kui projekte on vaja järgmiseks kahekümneks või kolmekümneks aastaks, siis äh, hinnang lähtub sellest, kui see on neljakümneks aastaks või rohkem, siis äh, vastavalt sellele ja selle põhjal otsustatakse, kas on tarvis. mis puudutab äh, ettevõtete puhul, oleme loonud ja nad tegutsevad järelevaatajate järelevalve all, sealhulgas ka ESRi järelevalve all, neil ei ole otsuste tegemise pädevust. et ähm, ma ei usu, et on äh, probleem, mis seostub sellega, et korporatiivhuvid äh, tulevad mängu jagandivõrkude äh, käitajate puhul. ja Euroopa Liidus nad osalevad meie töös nad on väga olulised osalised meie töös, sest nemad on need, kes arvestavad ühiskondlike huvidega ja rahvusvahelise kontekstiga ja koostöö võtmetegijad. ja võib olla teatud juhtumeid, kus mõni projekt ei too ühele riigile küll erilist kasu, aga samas on kasuks teisele riigile, naaberriigile. nii et me vaatame asja ka üldisemalt ja eesmärgid tulebki saavutada selles raamistikus, rahastamine, Euroopa tasandi planeerimine, regionaalkoostöö, reguleerimisasutuste kaasamine ja poliitikutena no jah, võib-olla meil on ka mõnikord tarvis mõõdukust, meil on veel ka eh, osaleda veel teises osas. Paul? ka eh, osaleda veel teises osas. Paul? väga kahju, et eh, pead ära minema kõige olulisem osa alles algab. Äh, tahaksin kogu südamest tänada tutvustuse eest. see oli väga huvipakkuv, oli väga huvitav vaadata, kus tegelikult need raskuspunktid asuvad või kuhu need on seatud, kui me vaatame seda asja ka täpsemalt eh, piiriülesest tegevusest rääkida, me saame siin tegeleda võrdõiguslikel alusta, alustel nii siseriiklikult kui väljaspool riigipiire. loomulikult on energiaharta koostatud nii, et kõik tasandil eh, saaksime kaasa rääkida ka delegeeritud õigusaktide puhul ikelt arvestataks. aitäh ja järgmine kõneleja on. ma tahaksin äh, tõesti täna, kuid tegelikult me tahaksime, äh, et me saaksime konkreetsetest äh, projektidest tegevuse lähtealused, kuidas te kavatsete erinevate energiasektorite elektrienergia ja gaasi, nii kuni ameeriklased asjanda kätte võtsid ja seal läks kuus tuhat ettevõtet pankrotti, sellepärast et hing kukkus. ütlesite, et meil on gaasiturul praegu teatud lüngad, aga ühishuvi on selge, et neid lünki poleks, kuid keerulisem on energiaturuga lihtsalt sellepärast, äh, et meil ei ole seda nii palju vaja, aga me ei saa seda kuidagi transportida sinna, kus seda vaja on me maksime kujundamiseks, loomulikult on siin terve rida küsimusi, mis kannavad vastuolulist iseloomu. seega leian mina, et niisugune arutelu on ja põhjalikumalt läbi arutada. aitäh. teen ettepaneku, et nüüd viimane sõnavõtja Benito Siljoga ja siis yeah.. Thank you very much. suur tänu. jah, tõesti arutelu on tegelikult alles alguses, äh, ma olen kindel, et volinik on selle ka väga rahul ja on valmis teiega märkimisväärselt varem edaspidi protsessis aru pidama. Van Mirtenil on kogemusi transpordivaldkonnast, kus ta juhtis tegelikult äh, transpordi vallas tehtavat tööd väga palju, kogemusi on äh, Euroopas menetlus ise. Enso kommentaar oluline on siin meeles pidada, et operaator teeks ettepaneku energiaprojekti kohta, see oleks minu arvates katastrofaalne. nii et ähm, seetõttu minu meelest on posinda suletud uste taga mitte midagi. Nemad toimivad hästi reguleeritud äh, alal, kus kõik ja meie komisjoni poolt äh, kanname hoolt selle eest, et me hindame ühishuvi projekte, nii ambitsioonikad äh, Ähm, kui vähegi võim-, kui võiks olla, noh aga need on kõige ambitsioonikamad. süsteemi puhul, kui täna on üheksakümmend viis, siis võib-olla esimeses loendis oleks olnud siis praktiliselt kuu kakssada projekti, nii et äh, kalku-, arvutusmeetod on sama ning hiljem. suur tänu selle suurepärase arutelu eest, aga püüan meie komisjonis siin tasakaalu hoida alal ning ma ütleksin, et alati on parem kasutada gaasi kui naftat või sütt ja see oli ka oluline põhjus, miks gaasitorud kütuseid arendada ilma gaasijõujaamade toetuseta. ma püüan siin ainult saavutada õiget tasakaalu kõikides meie aruteludes, esitades selliseid põhimõttelisi küsimusi, et kuhu kuidas saavutada Pariisi äh, eesmärgid, mina ütleksin, et parem juba, ta on väga raske tänapäeval hakkama saada. me peaksime loomulikult energia salvestamise kallal tööd tegema, meil on seda vaja. ja ilma suurte tulemuseta energia salvestamisel ja elektri salvestamisel on väga raske midagi saavutada. väga suur tänu selle arutelu eest suurepärane, proua. ja ühe aasta jooksul on, pärast on tulemas Euroopa valimised. ma ei tea, millist fraktsiooni te helistate, aga kõik on teie ees, nagu te järgmine päevakorrapunkt, tagasiside ka Euroopa elektroonilise kommunikatsiooni reguleerijate kogu ning ähm, kolleeg Tošenovski on meil siin kohal kõigepealt tahaksin anda sõna proua Del Castillo, Castillo Veerale, palun proua. suur tänu, aga äh, oleme nüüd jõudnud äh, äh, esimese Bulgaaria eesistumise ajal toimuva kolmepoolsete läbirääkimiste vooruni veebruaris. me oleme püüdnud kogu selle aja jooksul püüame nüüd vaadata, kas veebruarikuus bulgaarlastega on võimalik saavutada veel kokkulepet mõningates küsimustes, mis on olnud vastuolulised, kaaluda seda, et spektri osaga jõutakse ühele poole Bulgaaria eesistumise teise kolmepoolsete läbi ja eesmärgiks on endiselt päevakorrast kinni pidada ning püüda asjadega aprilli lõpuks ühele poole jõuda, aga eks siis näis, kuidas see nii et see on väga äh, tugev signaal parlamendi poolt ja ma loodan, et äh, sellest on kasu tõesti kõikides läbirääkimistes äh, on see täna pärastlõunal kuulsime miljoonidele protsessi mõistmise eest. ja suur tänu ka sekretäriaadile. Pilar. ja ähm, härra Dožinovski, Perek, äh, Pereki määrus. provázán, proto my se s, s Pilar snažíme udržet. suur tänu, Perek on tihedalt seotud Piira, Pilari teemaga ja sellepärast me püüame siis neid ähm, äh, tehniliselt ning ajakavaliselt ähm, ühendada. ja seetõttu oleme me ka äh, jälginud ähm, tähelepanelikult Euroopa elektroonilise side seadustiku arutelusid, et nõukogu seisukohad on üsna sarnased parlamendi seisukohtadele me äh, oleme ühel meelel, et meil on vaja kahest pereki struktuuri. ja komisjon on avaldanud teatavat pettumust. ja komisjon tahaks praegust struktuuril alal hoida. ja me nüüd uurime ühisemat lähenemisviisi. ja nüüd on küsimus järgmine. kas on, ähm, kas langetatakse äh, ka Euroopa elektroonilise side seadustiku osas otsuseid, mida võiks PEREC-isse sisse viia, kui neid muudatusi tehakse üldse? ja need teemad, mis on jäänud veel lahtiseks, nende hulka kuuluvad, äh, tuluvad delegeeritud aktid. mis võetakse vastu seoses elektroonilise elektro-, elektroonilise seadustikuga, mis kantakse üle PEREC-ile. ja siis potentsiaalselt vastutavad ametivõimud ja nii edasi. meie oleme omalt poolt valmis läbirääkimisi pidama. ja ootame, et viimane kolmepoolsete läbirääkimiste voor leiab aset aprilli lõpus ning siis me peaksime ka kinni ajakavast, mis on ette nähtud Euroopa elektroonilise side seadustikuga seoses tahaksime tänada kõiki, kes on teinud tööd tehnilisel tasandil, tahaksime tänada neid abi eest. püüame kasutada ära seda aega, mis on meie käsutuses, nii palju kui vähegi võimalik, et me tõesti asjadega edasi jõuaksime. suur tänu, Pilar, tehtud äh, koostöö eest. meil